käesolevaga kinnitatud. härra Dimitar Stojanov äh, võttis oma immuniteedi kaitse taotluse kaheksandast novembrist kaks tuhat üksteist tagasi just juriidiline komisjon võttis selle teatavaks. kuue NGL